istungi protokoll avaldatakse täiskogule järgmise täiskogu osaistungjärgu alguses ja kui kellelgi pole vastuväiteid, siis eraldab, saadetakse need resolutsioonid edasi nendele, kellele need olid mõeldud, kallid kolleegid.